raamistik, raamistik ja me tahame leida oma koha selles. ma tänan kõiki koostöö eest ja head õhtut, sest me läheme varsti magama. suur aitäh heade soovide eest, proua raportöör. ja nüüd on see päevakorrapunkt läbi võetud ja alust-, hääletame homme kell kaksteist, järg-, istung jätkub homme neljateistkümnendal märtsil kella üheksast alates päevakord on avaldatud ja äh, seda näete meie internetileheküljel, istung on lõppenud.